Ο συνάδελφος Αλαφράγκα έχει ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ja sõna palus kolleeg Salafranca, palun. Your micro, please. Mikrofon, palun. Eh, quisiera, quisiera recordar a la cámara, señora presidenta. Ma tahaksin teile meelde tuletada, kui lubate, proua president, et aprillis minu fraktsioon esitas palve et selle osaistungjärgu puhul, äh, osaistungjärgu jooksul me ei arutaks Guantanamo äh, raportit, äh, pidases silm, pidades silmas Bostonis toimunud terrorirünnakut, aga härra Sloboda ütles, et me peaksime hääletama praegu ja arutelu toimub hiljem see puudutab artiklit sada kakskümmend kaks meie kodukorra reeglites ning ma tahaksin uuesti paluda, et me arutelu ei toimu, aga me ainult hääletame Guantanamo resolutsiooni üle ja teeme seda homme. härra Salafranca, kas ma võin teid teavitada sellest, et kodukorra kohaselt teie fraktsioon peaks Euroopa Parlamendi presidendile esitama kirjaliku taotluse täna kella äh, kolmeks pärastlõunal, selleks et homme oleks võimalik hääletada. ja nüüd lähme päevakorra juurde. Ah, härra Kirillov, palun. proua de Kaiser ma tahaks öelda, et tegemist oli kokkuleppega, millel oli oma hind ja et meie fraktsioon on täiesti nõus härra Salafrankaga selles küsimuses, et me lihtsalt hääletaks, mitte ei kordaks arutelu. jah, täitsa nõus, proua de Kaiser päevakorras on nüüd ette nähtud äh, TAFi raporti hääletus, mis puudutab protokolli eelnõud Euroopa Liidu põhiõiguste harta kohaldamise kohta Tšehhi Vabariigis.